we can, we can, we can manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and... Kallid kolleegid. Võib-olla äh, lähen äh, selles lausa liiga kaugele, kui ütlen, et oleme uue ajastu alguses, uue koostöö alguses kui me räägime kultuuri ja ITRE tööstuse teadusuuringute, innovatsiooni ja kultuuri valdkondade koostööd. nimelt me hakkame rääkima loomemajandusest, loometööstusest. täna on meil teine ühine koosolek kultuurikomisjoniga selleks, et arutada kolmesadat üheksakümmend ühte muudatusettepanekut, mis on esitatud Euroopa Liidu sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika raporti osas. tervitan ka meie kultuurikomisjoni kolleege, eriti nende eesistujat proua Kostat. annan teile peagi ka sõna Äh, proua Kostaga juhatan ma äh, koos tänast koosolekut ja nüüd annangi sulle sõna, palun. suur tänu. mul on väga hea meel täna seda olulist äh, koosolekut koos sinuga juhatada. nüüd jätkan itaalia keeles, kui lubate. tahan kohe alguses ära öelda, et olen väga tänulik selle eh, imelise koostöö eest meie kahe komisjoni vahel, kultuuri- ja tööstuskomisjonide vahel. me oleme tõesti sellele, selle strateegia eh, praeguses mandaadiperioodis uuele elule äratanud ja mina tahaksin minna eh, kaugemale meie komisjonide suhteliselt isoleeritud tööst selleks, et äh, saavutada koos enam. nimelt Euroopa Komisjoni strateegia ja, ja selle kümme prioriteeti, me peaksime seda rohkem rõhutama, sellele rohkem tähelepanu pöörama, seal ei mainita kordagi sõna kultuur, aga see on ometi oluline aspekt meie mandril, kultuur peaks olema äh, jutuks ja teemaks mitte ainult kultuurikomisjonis, vaid terves parlamendis selleks, et me oskaksime hinnata intellektuaalomandi, kultuuri ja loovuse rolli Euroopas, see on ju väga oluline, see aitab tekitada materiaalset jõukust ja parandada meie olukorda maailmaturul. tegemist on väga olulise osaga sellest strateegiast, mis soovib ju olla kestlik ja kaasav. praegu aga ei ole see ei kestlik ega kaasav. ilmselt teate te isegi, et kultuuri väärtus on kahetine, esiteks äh, sotsiaalne kaasatus, äh, innovatsioon, isiklik areng, aga samas aitab see edendada ka Euroopa pärandit äh, ja kultuurilist paljusust, aga samas annab see tõuke ka majanduslikule innovatsioonile ja sellel on mõju ka teistes sektorites, ka, ka on see oluline tööstussektorites. niisiis on antud raportiga loodud raamistik, on lähtekohaks võetud roheline raamat, aga seda on tunduvalt täiendatud, sest me räägime siin ju sellisest tööstusvaldkonnast, kus töötab oluline osa Euroopa tööjõust ja millel on oluline osa Euroopa SKP-st. peame silmas pidama ka suuruse küsimust, nimelt väikesed ja mikroettevõtted et on need, kes valdavalt selles sektoris töötavad, seega tuleb äh, ka neid silmas pidada, kui me sellest räägime ja tööstuspoliitika kujundamisel tuleb ka neid silmas pidama, peame äh, arvestama loometööstuse loodava materiaalse jõukusega ja mõtleme ka sellele, et mitmed ettevõtted, kes ei paku kultuurilisi tooteid, äh, ka neisse on kultuuriline komponent kaasatud Äh, muidugi kultuuri- ja loometööstus äh, on erinevad valdkonnad, raportöörid räägivad sellest kindlasti üksikasjalikumalt, aga Kultuurikomisjoni nimel soovin tänada kaasraportööre ja äh, variraportööre, härra Eeler ja Morgana on siis kaasraportöörid sellel teemal, esitatud on mitmeid ja mitmeid muudatusettepanekuid tean, et juba on koostatud ka mitmeid kompromissettepanekuid ja just sellest me täna rääkima hakkamegi. hääletamine toimub kümnendal novembril ning pärast seda äh, teeme kindlasti veel ka edusamme. muidugi tänan ka Euroopa Komisjoni nendepoolse koostöö eest, oleme teinud koostööd nii äh, kultuuri ja hariduse kui ka Grow peadirektoraadiga. suur tänu ja äh, edasi juhatad siis sa ise. suur tänu, Silvia ma ei usu, et meil on keeruline koostööd teha, kuna üldise lähenemise osas oleme juba kokku leppinud ja pädevuse jagamises oleme samuti kokku leppinud, kolmsada üheksakümmend üks muudatusettepanekut on esindatud, seda on väga palju, töö, meil on väga palju tööd ees, variraportöörid ja raportöörid peavad leidma piisavalt kompromisse selleks, et kom-, kompromissettepanekud oleksid sidus, et Euroopa Parlamendi äh, resolutsioon oleks võimalikult hea. nagu Silvia juba ütles, siis annamegi sõna raportööridele. esimesena saab sõna Luigi Morgano, kultuurikomisjoni raportöör. palun, kolleeg. viis minutit mõlemale raportöörile kõneaega ja teistele kolleegidele variraportööride kolm minutit, palun, ole lahke. Grazie, grazie, president. suur tänu. ka mina soovin tänada ne-, kõiki neid, kes on meiega koostööd teinud, eriti just variraportööre, aga ka sekretariaati jään äh, kahe komisjoni juhtkonda, äh, kuna poliitiline tahe tuli mõlemast komisjonist sellega, teemaga tegeleda. väga oluline on ka ära mainida seda, et raporti vastu on suur huvi ja seda soovin ma öelda sellepärast, et äh, me teame, et kultuuri- ja loomemajandus on väga olulised nii Euroopa-sisesele arengule ja majanduskasvule Euroopa Liidu riikides, aga see on oluline ka tööhõive, eriti just noorte tööhõive aspektist. Te ütlesite, et kolmsada üheksakümmend üks muudatusettepanekut on esitatud ja kui nüüd aus olla, siis äh, lisame äh, veel äh, ka õiguskomisjoni viiskümmend muudatusettepanekut, mille üle nad täna hommikul hääletasid. muidugi võtame ka neid, peame ka neid arvesse võtta enne hääletamist, aga me võtame, saame neid arvesse võtta siis, kui need on meile saadetud mida ma saan öelda muudatusettepanekute kohta? esiteks seda, et jäime nendega üldiselt väga rahule, seda sellepärast, et enamik muudatusettepanekutest, mille kolleegid on esitanud, hõlmavad valdkondi, mida me oleksime soovinud raportisse kaasata, aga kahjuks äh, ei saanud ise seda teha ning muudatusettepanekud aitavad täita neid tühimikke meie raportis ja lisavad sellele väärtust. nii kultuuri- kui tööstuskomisjoni kolleegid on kinnitanud, et meie poliitilised eesmärgid on sidusad ja sidususe tagamine on väga oluline selles töös. me tahame, et Euroopa Liidul oleks tõeline äh, tööstuspoliitikaga kultuuri- ja loomemajandusvaldkonna jaoks ja selleks, et see oleks võimalik, tuleb äh, paika panna ühine nägemus, me peame äh, arvestama ka rahastusega ja äh, tööstu-, töö, selle tööstusvaldkonna kaitsemeetmetega ja see peab olema kaasatud ka Euroopa Liidu võtmestrateegiatesse, me ju teame kõik et, et üheksakümmend protsenti ettevõtetest, kes selles sektoris töötavad, nendest töötab vähem kui üheksa töötajat ja nii et tegemist on eh, mitmel juhul lausa mikroettevõtetega, kus töötab väga vähe ettevõt-, töötajaid. arvestades seda, et mõned muudatusettepanekud olid üsna pikad ja et muudatusettepanekuid oli palju, püüame kokku panna kompromissettepanekuid, mis äh, aitaksid tagada, et raportit äh, oleks lihtne lugeda ja sellest ei oleks keeruline aru saada. saatsime nii variraportööridele kui sekretariaadile oma kompromissettepanekud. Äh, meil on kolmkümmend kolm kompromi-, kompromissettepanekute projekti, osa, osade kallal me veel töötame, rääk-, mainisin juba õiguskomisjoni ettepanekuid, aga me peame arvestama ka näiteks autoriõiguse küsimustega ja teiste teemadega, Eh, mis eh, jäävad eh, õiguskomisjoni pädevusse. minu ja härra Elleri ülesanne on koos luua sidus ja hästi struktureeritud dokument, mis aitaks meil saavutada neid eesmärke, mille me oleme endale nendes komisjonides seadnud. me tahame, et selle raporti tekst jõuaks ka tegelikult rakendamiseni ja et me saaksime selle põhjal välja töötada tõelisi, tõeliselt mõjusaid poliitikaid. ja sellepärast me siia ju kokku olemegi tulnud. sisulisest küljest me oleme arvestanud äh, kõigi ettepanekutega selleks, et äh, saaksime täita strateegilisi eesmärke haridus- ja koolitusvallas näiteks, ettevõt-, äh, ettevõtlus ja sellega seotud oskused, praktikakohad autoriõigused, EFSI fondidele ligipääs ja nii edasi ja nii edasi, ma nüüd äh, lõpetan sellega, sest ei taha kasutada kogu oma kõneaega. oleme arvesse võtnud ka äh, teisi muudatusettepanekuid, mis meile sobisid ja oleme lisanud ka ala, alalõike näiteks töötingimuste kohta Ähm, naisettevõtjate kohta ja ettevõtluse ning oskuste kohta. Äh, mõni muudatusettepanek aga meile ei sobinud, kuna äh, need ei äh, sobitu meie poliitiliste eesmärkidega ega, ega meie raportiga sisuliselt ning need oleksid oluliselt muutnud alg, algdokumenti, saatsime variraportööridele äh, Äh, kompromissettepanekud ja ka sekretariaadile, nagu juba öeldud, meie sooviksime, et nagu ikka, variraportöörid äh, räägiksid oma fraktsioonidega, saadaksid meile oma kommentaarid ja vastukaja ning muidugi on seda vaja saad-, meil kätte saada enne neljateistkümnendat oktoobrit, mis on siis selle ähm, tähtaeg, et me saaksime need ähm, ettepanekud läbi töötada ja vaadata, kas saame omalt poolt veel midagi pakkuda. soovime, et kultuuri- ja tööstuskomisjonid hääletaksid äh, kahekümne viiendal oktoobril teisipäeval Strasbourgis äh, hääletaksime siis lõppteksti juba, loodan, et see meil ka õnnestub ning äh, pärast seda on veel äh, vaja teksti lõplikult piimistleda. muidugi äh, ootan rõõmuga ka kolleegide kommentaare, et saada aimu sellest, kas me oleme õigel teel oma tööga. ja ITRE komisjoni nimel saab sõna kolleeg Kristjan Eeler, palun. Herr Präsidentin, Frau Präsidentin Kost- suur tänu, härra esimees, proua esimees Kosta. väga haruldane poliitilises maailmas, aga ma saan täielikult nõustuda kolleeg Murganoga, ma ei tahakski väga palju lisada. ma arvan, et mõlemad komisjonid on käinud ümber väga ettevaatlikult teise komisjoni ettepanekutega, meie jaoks oli väga huvipakkuv hariduse ja koolituse teema, et seda eriliselt rõhutada ja ma arvan, et me nägime ühiselt, et äh, me ei räägi mitte ainult tulevikust, vaid äh, Euroopa strateegilise investeeringute fond äh, juba praegu eraldab rahalisi vahendeid just nimelt loomemajanduse edendamiseks, nii et me oleme juba praegu küllalt palju saavutanud selles suunas. ja oluline on, ja see on ka üks lubadus, millega me peaksime tulevikus koostööd tegema on see, et need fondid, millest me räägime eh, siis ülevaatamise käigus, et eh, nendega tuleks, nendest tuleks rääkida ka seoses mitmeaastaste programmidega. ja et siin luua ka ühendused Horisont kaks tuhat kahekümne ja eh, üheksanda finantsraamistiku vahel. ka uus äh, teadusuuringute programm, ka see, ka sellega seoses tuleks äh, loomemajandust äh, rohkem rõhutada. nii et me peame võtma selle vastutused tulevikus ühiselt mõlema komisjoniga nende teemadega tugevamalt tegeleda. ja pean ütlema, et Äh, kolleeg Morgana itaallasena ja liberaalina on palju viisakam inimene kui mina, mina sakslasena ütlen, et tuleb ikkagi rõhutada neid äh, asju, mis äh, on ka negatiivsed, et on teatav tendents, et siin on esitatud muudatusettepanekuid, mis ei ole sisulist laadi, vaid panevad kogu Euroopa idee kahtluse alla ja sellepärast ma ütleksin praegu, et minu meelest me kaks suurimat äh, parlamendifraktsiooni peaksid äh, lihtsalt põhimõtteliselt sellised muudatusettepanekud tagasi lükkama. ma ei näe siin mitte mingisugust mõtet tegeleda, tegeleda selliste muudatusettepanekutega, mis äh, seavad kogu Euroopa idee kahtluse alla. mitte kuskil mujal ei aktsepteerita Euroopat rohkem kui just kultuurivaldkonnas, filmitööstuses, ka luksustoodete tööstuses laiendatud töörühmas, mis meil on äh, parlamendis loodud, äh, arutasime eile suurel konverentsil äh, siin Brüsselis, kus osales enam kui nelisada osalejat erinevatest suurtest ettevõtetest nii et sellised tõelised raskekaalud, aga ka väikesed ähm, autorite ühendused. ja see ei käigi nüüd otseselt selle raporti kohta, ma tahan lihtsalt üldiselt öelda, et harva kuuleb, et nii palju kiidetakse Euroopat ja Euroopa olulist rolli sellistes valdkondades. ja sellepärast on tõesti väga oluline, et see ka raportist välja tuleks. eile ütles komisjoni majanduskasvu peadirektoraat, et kultuuri- ja loomamajandussektor on kõige suurem äh, Mm, Euroopa majandussektor suurem kui ravimitööstus, suurem kui autotööstus. ja Junckeri kabineti liikmed, äh, äh, esindajad rõhutasid veel kord, et äh, kõne olukorrast Euroopa Liidus, see ei ole, see, mis seal öeldi, ei olnud mitte selline üleüldine noogutus loomemajanduse suunas, vaid seal rõhutati tõesti, et kui oluline tulevikuvaldkond see on see avab väga suured majanduslikud võimalused Euroopale ja see on ka väga oluline, et määratleda, mida Euroopa endast üldse kujutab. pea mitte üheski äh, äh, poliitika valdkonnas ei ole samasugust kooslust, et mis, et ühest küljest siis äh, on et tegemist sellise valdkonnaga, mis määratleb Euroopat ja samas on ka majanduslikult võimalusi avab. ja sellepärast tahaksin tänada äh, meie komisjonide esimehi ja eriti ka proua Kostat, sest et ma arvan, et selline koostöö, mis on üsna uuenduslik, ähm, laseb meil saavutada paremaid tulemusi ja me saame ka saavutada seda, et see raport ka pärast selle üle hääletamist, selle eesmärke püütakse edasi saavutada äh, Ehm, Euroopa loomemajandust tõepoolest äh, edendatakse ja seda Horisont kaks tuhat kahekümne ja teiste suurte rahastusprogrammide kaudu. suur tänu, härra Eiler. suur tänu mõlemale kolleegile selle väga hea näite eest suurepärasest koostööst, see on tõesti väga oluline, me vajame selliseid häid näiteid ja nüüd paluksin variraportööridel sõna võtta fraktsioonide järgi. ma saan aru, et sotsiaaldemokraatide poolt on meil Jose, Jose Blanco Lopez, ITRA komisjoni variraportöör, palun. suur tänu, härra esimees suur tänu kaasraportööridele koostöö eest ja ka esitatud muudatusettepanekud on tõepoolest olulised ja annavad oma panuse selle, sellesse raportisse. eriti olulised on muidugi selles kompromissid, mida praegu välja töötame. ma tahaksin tänada nii kaasraportööre kui nende töötajaid äh, suurepärase töö eest, mida nad praegu teevad. eriti pean silmas kompromissi, mis puudutab äh, töö- ja sotsiaalõigust. töövõtjate õigusi ja eh, ka minu tehtud muudatusettepanekud puudutavad just seda teemat. seepärast ehm, rõõmustab mind eriti see kompromissi ettepanek, kus tuuakse välja nende lepingute loodavat ebakindlust töövõtjatele selles valdkonnas, mis selles valdkonnas sõlmitakse. sellepärast kutsume üles komisjoni eh, tulema välja sellise liikuvuspaketiga, mis lahendaks need probleemid, mis puudutab loomeinimeste liikumist, looks neile rohkem kindlust ja samuti, mis puudutab viisa eeskirju ja mm, töö ja puhkeaja standardi kolmandates riikides. samuti kutsutakse liikmesriike üles looma eh, ühtset õiguslikku raamistikku koostööks äh, loome- ja kultuurimajanduses. samuti on äh, siin olulised äh, maksusoodustused, tervisekindlustus ja Euroopa normide loomine selles vallas. kompromisse tuleb aga veel lihvida veel ühes, ühe teise teema puhul, mida pean väga oluliseks, nimelt autorite ja kultuuriinimeste õiglane tasustamine. aitäh! suur tänu selle sõnavõtu eest. nüüd ETSR-i variraportöörid. härra Žantovski, palun. aitäh, härra esimees ma vabandan, et meie variraportöör ei saa siin kohal olla, kujutage ette, et minu asemel on siis meie, siin meie variraportöör. ma tahaksin tänada neid kolleege, kes on rõhutanud loomemajanduse olulisust, võib-olla on see natukene rohmakas nimi, me räägime ikkagi kunstidest, aga kõrvalmärkusena minu ema oli kunstnik, maalikunstnik, nii et olen ka ise üles kasvanud loominguses keskkonnas, kus kunst ja kultuur on ähm,, kätkeb endas aga ka tohutut majanduslikku potentsiaali ja sellel on Euroopas väga pikk ajalugu. ma arvan, et Euroopas on see ajalugu rikkam kui kuskil mujal maailmas. kunst ei tähenda mitte ainult äh, tohutut intellektuaalset impulssi ja mitte lihtsalt miski võib inimestele meeldida või mitte meeldida, vaid ähm, sellel on mitmeid majanduslikke aspekte, eriti tulevikku vaadates. me vaatame enda ümber siis kõiges, mida enda ümber näeme, on äh, killuke kunsti, disaini elemente. kõiges on äh, osake sellest pikast traditsioonist. ja sellepärast arvan, et on väga oluline seda ka õige nimega nimetada. ja olen siis alustanud selle väga rohmaka nimetusega loomemajandus. arvan, et me ei tohiks unustada või eirata seda, et kunstis on ka majanduslik aspekt et ootan juba suure huviga raportit, ma olen kindel, et seal tuuakse välja kõik need olulised aspektid, mis võivad Euroopa kultuuri ja seda, mis meie liikmesriike ühendab. suur tänu, härra Tosunovski. ja nüüd äh, Rahvapartei variraportöörid. seekord siis kultuurikomisjonist, palun. Thank you, Chair. Dziękuję Pani Przewodnicząca aitäh, esimees. daamid ja härrad. rahvapartei äh, variraportöörina kultuurikomisjonis tahaksin tänada südamest härra Morganot koostöö eest selle raporti puhul mis puudutab siis äh, järjepidevat Euroopa äh, poliitikat kultuuri- ja loomemajanduses. tervitame kompromissettepanekuid, mis võtavad arvesse ka meie muudatusettepanekuid, mille esitasime Kultuurikomisjonis. haridus on äärmiselt oluline teema, nagu ka intellektuaalomandi õiguse kaitse, autoriõiguste kaitse mul on äh, ka küsimus punkti üheksa kompromissettepaneku ärajätmise kohta, mis puudutab siis koostöö edendamist äh, sektorite vahel. meie meelest on liikuvus äärmiselt oluline ja me eelistaksime, et see teksti osa säilitataks. suur tänu. meil on väga hea meel suurem osa variraportööre või siis kahju, et, et äh, paljud rap-, valiraportööre siin kohal ei ole, et annaksin äh, anna, anda sõna proua Milinarile Aldast. Alde fraktsiooni nimel suur tänu kõigile mõlemale raportöörile tehtud suure tööst, suurt tänu kõigi muudatusettepanekute äh, eest me oleme enne jõudnud, aga mis puudutab äh, väljakutseid, millega loomemajandus jääb silmitsi digitaalajastul, siis seda ei ole minu meelest siin piisavalt puudutatud. sektoril on ees tohutud muudatused, äh, mis puudutab äh, digitaalmaailma ja on oluline, et oleks selleks valmis. innovatiivsete digitaalsete lahenduste platvormide loomine pakub uusi võimalusi kultuuri sisu levitamiseks ja ka uute tasustamisvormide väljaarendamiseks loomeinimestele. sellepärast arvan, et see raport peaks palju rohkem keskenduma sektori digitaliseerumisele. kuigi arvan, nagu ka raportöör välja tõi, et traditsioonilised väljakutsed eh, nagu eh, raamtingimused, haridus ja oskused on loomulikult endiselt olulised, peame rohkem keskenduma uutele väljakutsetele, mis kaasnevad tehnoloogiliste muudatustega nagu juba ka siin mainitud mitmeid kordi varem, mängivad äh, kultuuri ja loomemajandus väga olulist rolli meie majanduses ja sellepärast on oluline, et nad oleksid äh, ülemaailms, ülemaailmse innovatsiooni äh, esirinnas. me peame andma kunstnikele võimalused ja vahendid, et tule välja uute ideedega ja viia need ellu edukate projektidena. ning et ettevõtted, kes sellega tegelevad, jääksid Euroopasse. selleks, et see tagada, peaks raporti, raporti tulemus olema selline, nagu ta olema peaks. nimelt äratusüüd äh, poliitikakujundajatele, et tõepoolest midagi ära teha loomajanduses, mitte, mitte ei peaks see raport olema lihtsalt soovunelmate kogu ja ma hea meelega ootan juba koostööd, et seda eesmärki saavutada. suur tänu nende kommentaaride eest ALDE fraktsiooni nimel siis. ja nüüd rohelised. meil on varjaportajad Michelle Raimon, kes on siis ITRE ja kultuurikomisjoni varjaportöör. väga arukas lahendus. ka täna asendab teda härra Mare Kald. kes siis esindab mõlemat komisjoni, mitte ainult rohelisi, väga tõhus lahendus, palun härra Maragall. suur tänu, Reimis, jah, ma olen äh, ITRE komisjoni liige ja, ja kultuurikomisjonis asendusliige. aga see toob endaga kaasa ka raskusi, sest et see tähendab, et äh, ma pean olema korraga lojaalne nii ITRE-le kui kultuurikomisjonile nüüd lähen üle oma emakeele, hispaania keele ütleb kõneleja. niisiis, nagu öeldud, ma muidugi ei saa kuidagi asendada härra Raimani, aga ütleksin siiski ka paar sõna. selles raportis lähtutakse sellest, et meil on teatud traditsioonid kultuuripoliitikas ja ka majanduspoliitikas. meil ei ole seni veel õnnestunud nende vahel luua sidet. ühelt poolt me räägime siis rahast, toetustest, tehnoloogiast, energiatõhususest. et minu meelest ongi see suur väljakutse selle raporti puhul, et need kaks suunda, kaks poliitikavaldkonda kokku tuua ja seda just Euroopa seisukohast. sellepärast arvan, et väärib mainimist, et probleemid tekivad juba nende kontseptsioonidega. kui juba üritada määratleda, mis on kultuur, mis on loomemajandus, siis juba selleks läheb kümme rida teksti. see minu meelest ei ole hea märk, et on niivõrd raske üleüldse täpsemalt määratleda neid mõisteid ja see omakorda mõjutab kogu ülejäänud teksti. see tähendab aga ka et meil on toodud palju erinevaid definitsioone liikmesriikides ja me ei saa kunagi kindlad olla, et räägime ühest ja samast asjast, kui me räägime kultuuri- ja loomemajandusest Euroopas. sellepärast mulle tundub, et mõnedes muudatusettepanekutes on siin mm, natukene liiale mindud äh, kõigi nende arvudega. näiteks öeldakse, et loomemajandus äh, siis moodustab seitse, kaheksa protsenti üheteist liikmesriigi majandust, aga see on igas liikmesriigis erinev, kuidas seda üldse arvutatakse ja statistika ei ole siin väga usaldusväärne. siis rahastuse küsimus, juurdepääs finantsvahenditele. siin on jällegi raske Euroopa äh, vaatepunktist midagi ette võtta, et rahalisi vahendeid on alati vähe ja need vähesed eelarveread, mis on pühendatud just kultuurile, ähm, nende puhul tuleb veel mõelda, et mis on nende, mis kasu nad täpselt toovad. vahel jääb mulle mulje, et niimoodi raskendatakse kunstnike ja loomeinimeste juurdepääsu programmidele nagu Kosme, Euroopa kaks tuhat kakskümmend, loov Euroopa ja nii edasi nii et see kõik ei ole nii lihtne. võib-olla peaksime ka oma eelarves leidma selgema äh, sõnastuse, selgemad määratlused. nüüd, mis puudutab audiovisuaalsektorit, selle kohta käivad õigusaktis, see on oluline, et äh, need tekstid oleksid omavahel kooskõlas, sest kui siin väljendatakse erinevaid soove, aga samal ajal on meil eh, direktiiv, mis näeb ette hoopis teistsuguseid eh, reegleid, siis võib siin tekkida vastuolusid. ma mõtlen siin erinevatele internetiplatvormidele, audiovisuaalmeedia loojatele ja nii edasi, siis kõik need probleemid piraatkoopiatega, võltsingutega. see kõik on suur probleem. see puudutab äh, autoriõigusi ja siis ütleksin veel järgmist. kultuur- ja loomemajandussektor on midagi, mis mingil määral Euroopat defineerib. see on Euroopa nägu nii meie endi jaoks kui ka väljapoole. seda peaksime silmas pidama ja sellepärast on oluline siin rääkida kaitsest, säilitamisest ja tõeliselt tõhusast abist kultuuri- ja loomemajandusele. et see Euroopa idee leiaks tugevdamist ja et see saaks kaitset, saaks olla stabiilsem, sest nagu juba öeldud, see on tõesti ka majanduslik kasu. et tegemist ei ole lihtsalt millegagi, mida peame sponsoreerima, vaid see on tõeline majanduslik tegevus uh,. suur tänu, suur tänu, kolleeg Mare Kall. tegemist oli siis kolleegiga, kes esindas siin mõlemat komisjoni ja kolleeg Kolitšek kuue esindajate seast on vist äh, tal kavas teha sama. ta asendab äh, proua Ferreirat ja Martina Michalsi, Martina Michalsit, vabandust. sõna on teil. suur tänu, härra esimees, teile. ma teeksin omalt poolt äh, ka mõned märkused äh, räägin tegelikult Tšehhi Vabariigi kodanikuna, mitte nii palju kolleegide nimel. ma olen äh, tegelikult hariduselt klaasipuhuja. ja see on konkreetne sektor, kus tööstus ja kunst on omavahel väga ilusti kokku sulatatud ja lisaks sellele on transpordisektoris tegelenud, no vaadake transpordiga seotud kauneid hooneid, raudteejaamad, kaasaegsed lennujaamad, kaunid kujud sportid ja tegelikult kõik see on osa meie kultuuripärandist. üheksateistkümnendal sajandil ei olnud mitte ühtegi tööstushoonet, ku-, mille puhul arhitekt äh, ei olnud kõige tähtsam. vaadake arhitektuurikoole toonaseid, milli-, mida nad äh, tegid, selged äh, jooned suurtele tööstushoonetele äh,, tõelised meistriteosed, vaadake, kuidas nad äh, ehitasid äh, ja kuidas tegid koostööd äh, ehitussektoriga, suured hooned linnade keskmes. ja ka suur hotell, mis on kokku pandud plokkidest, on kultuur, seal on sees disain, seal on sees ajalugu ja ta on oluliselt seotud selle kohaga, kuhu ta on loodud sama kehtib muuseas ka, kui ma ei tea, tulla sa-, Tšehhist äh, Brüsselisse, läbime mitut riiki selle marsruudi ajal ja te näete, kuidas sillad on märgiks erinevatest arenguteks või näiteks sild Taani ja Rootsi vahel, vaadake meie tunneleid, kõik see on osa tööstuspärandist. kultuur, mis hingab koos tööstusega, nii nagu see peakski olema. ja klaasikunstisektoris äh, kõikides muuseumites, kus käia, on äh, kasutatud või välja pandud äh, klaasikunsti. tegemist on tööstusobjektidega ühelt poolt ja samaaegselt on nad vähemalt osaliselt äh, kunstiteosed, objet d'art. sama puudutab näiteks portselanitööstust. tööstusdisain on see sõna, mida ma taga ajan. tööstusdisain on just nimelt äh, see, mis kuulub ars- äh,, mis kuulub kunsti ja tööstuse vahel. iga ajastu tõlgendab seda omamoodi. tänapäeval on võimalik ka tööstushooneid äh, juba registreerida ja nii edasi, see ei ole aga kõik üldse oluline. mis on oluline, on see, et äh, kultuur ja tööstus on eriti Euroopas käinud alati käsikäes ja see on äh, liikmesriikide puhul väga erinev, see kunst olnud. ja, ja suundumused on olnud erinevad ja see ongi see, mis meid ühendab, meie mitmekesisus ja sellepärast tulevadki väga paljud Euroopasse, tulevad vaatama meie hooneid, ostma meie tooteid. Nad ei käi ainult vaatamas teatreid või katedraale, vaid ka tööstushooneid. ka neid äh, tuleks panna äh, postkaartidele nii et minu meelest on tõesti väga hea, et meie kaks komisjoni üheskoos tööd teevad selles valdkonnas, et me oleme selle ühise kuulamise korraldanud ja ma tõesti loodan, et me suudame rõhutada selliste sammudega, et kui eriline Euroopa on, sellest erilisusest võib-olla kodanikud teinekord ei saagi aru. suur tänu äh,! Te olite nii avatud, et mulle tundus, et te olete peaaegu et kultuurikomisjoni liige, mitte tööstuskomisjoni liige, aga tõesti väga sütitav kõne. kuus fraktsiooni, variraportöörid on sõna saanud. nüüdseks kõik variraportöörid on võimaluse saanud. see oligi esimene osa meie aruteludest. annaksin nüüd aga sõna üle proua Kostale, et et äh, edasi siis juhtida meie koosolekut. suur tänu, äh, härra Puusek. jah, esimene voor on äh, läbi. proua Perez on palunud sõna, ma ei tea, kas keegi veel sooviks pärast esimest vooru sõna saada. ja mina siis ka võib-olla ise, kui kõik on sõna saanud, aga pärast seda siis uuesti raportöörid ja komisjon, aga palun, proua Perez suur tänu pro,, proua esimees, härra esimees braavo! Äh, suur tunnustus meie kahele komisjonile, kellel õnnestus kokku panna see algatusraport. sest et minu meelest on see täiesti õigel ajal välja tulemus siin räägitakse kultuurist, aga väga palju ka majandusküsimustest ja lõppkokkuvõttes väga palju poliitikast. me ju kõik teame seda, et äh, Euroopa üritab praegu luua euroopalikku väärtust ja ka kultuuri valdkonnas äh, oleme me juba kaua aega sellele rõhunud, et äh, on tohutu potentsiaal lisandväärtuse loomiseks, seda ei ole seni kasutatud, see on täiesti hämmastav, kui vähe seda on tehtud. ja ma arvan, et me kõik saame aru, et hetkel ma kasutan siin küll suuri sõnu, kuid tegelikult need kirjeldavad väga hästi neid probleeme, millega tegeleb äh, see raport, nimelt üleilmastumine. üleilmastumine vajub peale äh, ja väga paljude inimeste jaoks on ta ta juba nii kiire olnud, et nad enam ei saa aru ja keeratakse tihti selg sellele, mis on meie pärand ja seda ütlesid ka väga paljud eelkõnelejad. Euroopa Liit äh, ei saa Äh, lihtsalt jääda lootma valgele raamatule äh, kultuuri- ja loovtööstuste osas, nii nagu jäädi lootma sellele eelmise maade ajal, meil on vaja konkreetseid tegevusi. ja siis räägiti sellest, et peaks rohkem ära kasutama digi-, digitaliseerimist, serumist, vabandust, autoriõiguse direktiiv, jah, kõik need asjad on raportis sees äh, aga ei ole praegu selle raporti keskmes. selle raporti keskmes peaks olema väga konkreetne lähenemine me tahame kõigepealt äh, selgitada sellest, millest me räägime, räägime kultuuri- ja loovtööstusest. see ei ole muidugi väga lihtne, on väga raske rääkida kultuuri äh, universaalsusest. ja äh, me tahame lihtsalt rõhuda ju sellele, et meie kunstisektor peab ka saama võimaluse üle elada need rasked ajad ja suutma kohaneda kaasaegse majandusega ja mis on veel oluline lähenemine, nimelt äh, see, kuidas me läheneme rahastamisele Euroopas äh, meie vajadused, äh, kultuuritööstuse ja loovtööstuse vajadused ja see, et need vajadused kasvavad, eeldab seda, et me peame arvestama sellega, et tegemist on väga erakordse tööstussektoriga sest et kultuuri- ja loovtööstus, see sektor, sellepärast ma rõhutasin kõigepealt äh, teisi küsimusi, tegemist on väga laia valdkonnaga, kus on äh, väga suurt mitmekesisust, äh, mitte sellepärast, et kultuuril on nii palju erinevaid sektoreid, vaid sellepärast, et me näeme seda, et Hollywood toodab metsikult ja nii edasi, neid näiteid on palju, ma ei hakka neid siin ette lugema meie kunstnikud, fotograafid, nii edasi peavad võitlema maailma tasandil. aga kogu eh, nende loovus, eh, seda tuleb toetada ja Euroopa Liit eh, teeks suure vea, kui seda potentsiaali ära ei kasutataks. nii et soovin vaprust meie raportööridele ja loodetavasti komisjon arvestab Euroopa Parlamendi seisukohtadega ja võtab arvesse meie veendumused suur tänu! mulle tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole. ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis teeksin ka mina mõned märkused ja siis annaksingi juba sõna üle Euroopa Komisjoni esindajatele ja siis uuesti meie raportööridele. kas Euroopa Komisjon tahab sõna saada enne raportööre? vist jah. aga minu poolt siis mõned märkused samuti ja tegelikult äh, viitaksin mõnedele punktidele, millest räägiti siin juba varem ähm, ja kasutaksin ära võimalust, et üsna palju kolleege on saalis. mõned koolid äh, rääkisid äh, raamistiku selgusest. see hõlmab muuhulgas muidugi ka audiovisuaalteenuste sektorit kuid paljud rõhusid ka sellele, et see rektor on väga mitmekesine. meieni on nüüd jõudnud teatis, roheline raamat ja siin on väga selgelt ära defineeritud, mis on kultuuritööstus, mis on loovtööstus. ja muidugi see on kultuurile ja loovusele rajanev, kuid definitsioonis on see, et need on siis töötused, tööstused, mis loovad kultuuritooteid, seal on suur osa intellektuaaloma, suur osa tootest on intellektuaalomandiga kaitstud ja nii edasi. ja väga oluline on, et me kõiki kultuurisektori tooteid ei paneks aga ühte patta, kuigi nende vahel on võib-olla seosed. sektoriülene lähenemine on seega minu meelest ülioluline. ma hindan väga kõrgelt seda, et raportöörid on nii palju tähelepanu pööranud rakendamisele ja, ja loovtööstuses eriti seadusandluse rakendamisele ja võib-olla Euroopa Komisjon võiks jagada natukene rohkem infot uute finantsvahendite kohta, mida on plaanis äh, kujundada loovtööstuse jaoks Euroopa Investeeringute Fond sealhulgas, mida on selles vallas mõeldud? sest üsna varsti me ju teame, kes saab laenu taotleda, kui suures mahus ja selleks, et see süsteem oleks sobivam selle tegelikkusega, et on väga palju väikeettevõtteid selles sektoris ja et arvestada tuleb ka intellektuaalomandi ja copyrightiga selles rohkem kui võib-olla mõnes teises sektoris. meie lähenemine peab olema laiem. härra Maragallis nimelt sellest rääkis, et te palusite, et Euroopa Komisjon võtaks sõna tööstuspoliitika ja finantspoliitika vallas, mis arvestavad selle konkreetse tööstussektori eripäradega ärgem unustagem ka Horisont kahte tuhandet kahekümne, kaht, kaks tuhat kahtekümmet ja tõukefonde ja nii edasi. ma arvan, et meie lähenemine jah, nagu ma ütlesin, peaks olema laiem, aga mitte eh, pealiskaudne. ma loodan, et teil ei ole midagi selle vastu, et ma seda kõike räägin, sest ma pean seda väga oluliseks. mina ise olen eh, pärit ka kunstnike perekonnast ja mul oli väga hea meel, kui Juncker ütles, et kunstnikud on Euroopa kroonijuveelid oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ja loodetavasti see mõtteviis jääb valdavaks ka tulevikus. annaksin sõna nüüd aga komisjoni esindajatele, Haridus- ja Kultuuri peadirektoraat ja, ja peadirektoraat Grow on samuti esindatud ja Karl Kuratso saab siis sõna kõigepealt äh, peadirektoraat Grow nimel. suur tänu, proua esimees! võtan siis sõna komisjoni nimel, me tahaksime südamest tänada mõlemat raportööri, me toetame kahe käega äh, raportit ja toetame teie üleskutset pikaajalise kultuuri- ja loovtööstuste, tööstuse sektori äh, raam seadusandluse vastuvõtmiseks. mis puudutab äh, muudatusettepanekuid, toetame meiegi neid muudatusettepanekuid, millest rääkisid kaasraportöörid hetk tagasi, aga mõned punktid veel tooksin välja ja viitaksin äh, algatuse meetmetele, mida praegu on komisjonis ette nähtud aga loomulikult me oleme täiesti teadlikud sellest, et on vaja teha nii mõndagi enam. mis puudutab äh, haridust, jah, Erasmus pluss on käivitatud ja teadmistepõhised äh, äh, alliansid, kus on siis teadlastel ja kunstnikel ja teadusuurijatel võimalik üheskoos tööd teha pädevuste osas. see on üks äh, näide veel Erasmus pluss vallast. samas aga oleme me käivitamas algatust, mille eesmärgiks on edendada oskuste arendamist, oskuste arendamist noortes inimestes, ettevõtlusalaseid oskuseid kõigepealt. viitaksin siin ainult äh, võib-olla Euroopa noorte loovinimeste võrgustikule, kus me üritame teineteisest, teineteiselt õppimise süsteeme ja nõustamissüsteeme välja kujundada nendele noortele loovatele inimestele, kes äh, tahavad ühtlasi olla ka ettevõtjad. nüüd autorite õiglane rahastamine, tasus, ta õiglased tasud, see on meie volinikule väga oluline teema ja see, et see küsimus ei ole lahendatud sama puudutab copyrighti. meie arvame, et copyright äh, peaks äh, samuti tasustama loovust ja looma äh, motivatsiooni novaatorlusele, see on oluline punkt, mida, millest nüüd räägitakse aga teises raamistikus. loomulikult sektoriülene koostöö on võtmetähtsusega küsimus, kunstnike ja kunstiinimeste mobiilsus, me oleme sellega kaasnevatest probleemidest teadlikud. härra Eileri ettepanek suurendada Creative Europe eelarvevahendeid äh, on meile väga meeltmööda, see mõte ja proua esineja, nagu te ütlesite juba isegi kaks tuhat kaksteist, kui me DG Grow ja Enterprise'iga koos esitasime teatise selleks, et loovsektorit toetada, Euroopa Liidus rõhustasime sellele, kui oluline on strateegiate loomine erinevatel valitsustasanditel. ja täna hommikul alles kohtusime megi siis piirkondlike esindajatega ühel üritusel, mille me oleme korraldanud üheskoos äh, Grow peadirektoraadi kolleegidega, kui me räägime piirkondadest ja spetsialiseerumisest ja loovtööstusest, siis me sellel kohtumisel nägime seda, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta soovitusi võeti väga tõsiselt arvesse piirkondades. üle seitsmekümne piirkonna on siis, on äh, oma mitmekesistamisstrateegiatesse loovtööstuse sisse kirjutanud ja selline strateegiline lähenemine innovatsioonile leiab ka rakendamist koha peal ja lõpetuseks, ja see on minu viimane märkus, meie arvame, et Euroopa kultuuripärandi aasta ettevalmistamine, mis peaks siis kätte tulema aastal kaks tuhat kaheksateist, peaks olema seotud äh, selle strateegilise lähenemisega, mille komisjon on võtnud. ärgem unustagem, et kultuuripärand on osa kultuuriloovast tööstusest äh, ja loomulikult see kultuuripärandi aasta annab võimaluse heita pilk kultuuripärandi väärtusele mitte ühiskonnal ainult, vaid ka majandussektoril. ja siin tegelikult äh, ka teiste peadirektoraatide kolleegid on nõus sellega, et Horisont kaks tuhat kahekümne eelarvest olulised äh, summad äh, eraldatakse just nimelt kultuuripärandi majandusliku mõõtme toetamiseks. suur tänu äh, ja hea meel, et te mainisite kultuuripärandi aastat, oleksin seda isegi juba maininud. seda me ootame suure põnevusega loomulikult äh,. härra Kratsa. suur tänu äh,. Euroopa Komisjon on äh, vägagi teadlik sellest, kui oluline on kultuuri ja loovtööstuse majanduslik mõnu üks komisjoni erinevusi prioriteete oli see, et me tahame tõsta selle sektori konkurentsivõimet, äh, nii nagu ka majanduse võimet laiemalt. nagu kolleeg ütles, meie äh, läheneme läbi kolme samba. kõigepealt me tahame normatiivset raamistikku parandada kultuuri- ja loovtööstuse jaoks, me tahame soodustada investeeringuid, paremini ära kasutada Euroopa vahendeid selleks, et kutsuda ligi äh, investeeringuid sellesse sektorisse ja siis koolitus, mis on ju selles sektoris konkurentsivõime aluseks. mis nüüd puudutab äh, seadusandlikku keskkonda, siis selles osas me praegu tegeleme direktiivi revisjoniga ja ümbersõnastamisega siis täpsemalt autoriõiguse vallas. me oleme kursis sellega, et äh, see teema on üks kõige olulisemaid punkte meie majanduses üldse me teame, et äh, siin on äh, väga suuri probleeme näiteks hallimajandusega, aga oleme rääkinud ka vabatahtlikest lepingutest digitaalplatvormidega näiteks. nii nagu kolleeg ütles, äh, täna hommikul siis just kohtusime pead kahesaja regioonide ja tööstuse esindajaga, et üheskoos rääkida platvormist, mille komisjoni peadirektorid on käivitanud. teemaks on siis äh, tööstuse äh, üleilmastumine. see on platvorm, kus me siis üritame aidata rohkem ära kasutada tõukefonde selleks, et ligi tõmmata eravahendeid, erainvesteeringuid. aga rääkisime ka sellest, kui olulised kui millised on võimalused kasutada struktuurifonde, EFSit või äh, investeerimispanga vahendeid kultuuri- ja loovtööstuse potentsiaal on väga suur selles valdkonnas ning me kavatseme kindlasti tööstuse või vabandust, sektori esindajatega väga tõsist koostööd teha. ja lõpetuseks veel koolituse kohta äh, pädevuste tegevuskava praegusel kujul näeb ette ka kultuuridevaheliste oskuste edendamist ja digitaaloskuste edendamist. Need on võtmetähtsusega elemendid kindlasti kultuuri- ja loovtööstuse jaoks. suur tänu teile! Grazie e ora dare la parola ai due relatori. suur tänu, nüüd annan sõna kahele kaasraportöörile, härra Eeler esimesena, palun. aitäh, ma tuleksin kolleegide Maragali ja Kulitša sõnavõttude juurde, et tooksin välja mõned probleemid. viiekümnendate aastate lõpus Prantsuse disainer, disainer Michel Braque äh, tuli Saksamaale ja rajas äh, kogu Saksa autotööstuse, äh, ähm, tööstusdisaini, kõik need elemendid, mis on tuntud, mis on, mis on selle tööstusdisaini purguks, on tema loodud. aga mis puudutab majanduslikku mõõdet, siis ma tahan härra Mara äh, Kallile öelda, et üheksakümmend protsenti kogu autotööstuse ekspordist on ähm, siis varuosad ja ainuke põhjus, miks meile tegelikult üle ujutatud odavatest välismaa mm, äh, varuosadest on just nimelt disain, just äh, ainult sellepärast, et ähm, Škodal, Renault ja nii edasi on pat-, on siis äh, patendid neile elementidele ja ainult tänu sellele, ainult tänu sellele siis teenivad nad neilt äh, varusadelt rohkem tegelikult äh, kui äh,, kui siis autode kui selliste tootmiselt ja siis edasi, mis puudutab võimalusi ja väljakutseid. tänapäeval laaditakse internetiplatvormides kaksteist korda rohkem autoriõigustega kaitstud sisu alla kui äh, kümme aastat tagasi, see on tohutu potentsiaal loomemajandusele. Need platvormid teenivad miljardeid eurosid, aga loomeinimeste sissetulekud vähenevad. kuidas on võimalik, et äh, tegelikult on käive kaksteist korda kasvanud. kuidas, äh, kuidas saab siis olla, et need, kes, kes seda sisu toodavad, nende äh, sissetulekud vähenevad samal ajal kui, kui platvormid pistavad selle raha kõik enda tasku. platvormid väidavad, et, et nad on neutraalsed, kasutavad safe harborit, et nad ei pea mitte mingisugust raha loomeinimestele edasi andma. aga see ei vasta tõele, nad teenivad raha selle, selle pealt, mida on loonud loomeinimesed. nii et käive on kaksteist korda tõusnud, platvormid teenivad kaksteist korda rohkem, samas kui äh, kui loomeinimeste sissetulekud vähenevad. see tohutu potentsiaal, mis äh, selles peitub, tuleb ära kasutada, sest et äh, me ei räägi ainult majandusest, tehnoloogiast, digitaalsest maailmast, jah, see on tohutu võimalus loomeinimestele, aga me oleme näinud, kuidas äh, tegelikkuses need sissetulekud lähevad platvormidele, mitte loomeinimestele, sellepärast on oluline, digitaliseerimine aitaks seda õitsvat majandusharu. kolleeg Morgano. härra Morgano, palun. suur tänu. esmalt äh, tänaksin teid kõigi nende kommentaaride eest, mis siin täna on kõlanud nii äh, variraportööride kui teiste poolt. see näitab välja, kui suurt huvi selle teemavaldkonna vastu tuntakse tahtsin äh, veel kord välja tuua mõned äh, probleemid ja pak-, ehk pakkuda ka lahendusi. Äh, tänase päeva kokkuvõtteks võiks korrata härra Maragalli sõnu, kui ta ütles, et kultuuri- ja loometööstus, see on midagi sellist, mis on praegusel hetkel lausa Euroopa keskmes härra Maragall ütles, et eh, ehk näitab see murepilvi kogunemas, kui meil on keeruline eh, juba määratleda, mis kuulub kultuuri- ja loometööstuse alla. jah, me püüame olla võimalikult konkreetsed oma määratlustes, nagu härra Eelar on öelnud, sest me leiame, et kui me ei kaasa kõiki valdkondi, mida siia tuleks kaasata, siis eh, ei saa mõni valdkond kasutada saadaolevat rahastust. see on väga keeruline valdkond ja me tahame lihtsalt teha seda tööd põhjalikult. muidugi meil on mingisugused eh, lähtekohad, UNESCO andmed, roheline raamat, eh, Äh, mis meil on, äh, mida me saame kasutada tänu nagu Euroopa Komisjoni tehtud tööle, nagu teate, kui need andmed meieni jõuavad, siis no äh, on meil nendest väga palju abi, meid üllatavad alati inimeste reaktsioonid, kui nad neid andmeid näevad. raportööridena leiame me, et äh, mis puudutab äh, ettepanekuid äh, rahastamise osas, siis me viitame mitmeaastasele finantsraamistikule, aga me räägime ka sellest, et peaksime kontrollima erinevaid programme, ühendama loova Euroopa programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondide rahastuse. me peame hindama ja edendama nende tööstusvaldkondade erilist rolli, me tahame olla võimalikult konkreetsed ja teha ka konkreetseid ettepanekuid ja just seda me selle raportiga tegelikult teha püüamegi. keegi rääkis ka audiovisuaalsektori suurusest ja digiteerimise tähtsusest, ma arvan, et meie oleme seda ka rõhutanud selles raportis, me räägime digitaalsest nihkest, digiteerimisest, kuid põhjusest, miks kultuuri ja loome majandus on asendamas eh, traditsioonilist eh, tootmisprotsessi ja väärtusahelat. nagu te teate, siis ei saagi sellisesse raportisse päris kõike kaasata, aga me räägime siin ka uuest eh, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivist. me ei taha, et see raport läheks teises suunas kui äh, direktiiviga seo-, seostuv me peame jääma sidusaks ja ma arvan, et see on ka täiesti võimalik, proua Perez äh, väljendas ennast eriti selgelt selles osas, kui ta rääkis äh, selle valdkonna erilisusest, me püüame seda määratleda, aga nagu te teate, siis ei ole see lihtne. nimelt Äh, tasustamise küsimus, kuidas äh, tagada õiglane tasustamine leiutajale, autorile, õiguskomisjon on hääletanud juba viiekümne muudatusettepaneku üle, mis selle valdkonnaga ka seostuvad, nii et me peame need läbi vaatama, võib-olla leiame sealt mingisugused meetmed, kaitsemeetmed, mida me saame siin ka sisse tuua sellepärast oleme me ka välja toonud äh, selle määratluse, kus me räägime vajadusest äh, käsitleda ka intellektuaalomandi õigust ja autoriõigust äh, ja kaaluda ka nende majanduslikku aspekti. me oleme sellest kultuuri- ja loomemajanduse teemast ka eelnevates raportites rääkinud ning nagu juba mainiti, siis viidatakse siin ka kultuuri- ja loometööstuse reaalsele hetkeolukorrale ja see käib käsikäes tegelikult äh, kõige selle tööga, kui me tahame luua tervikliku ülevaate. ja just seetõttu rääkis kolleeg ka sellest, et me peame suutma paremini kaitsma seda, mis meil juba olemas on, jah, meil on juba audiovisuaalmeedia platvormid ja me peame äh, tagama ka autorikaitse suur tänu, tänan raportööre ja nüüd annaksin sõna härra Puusekile. kuid enne seda tahaksin rääkida kahest asjast. me tahame, et meie strateegiad oleksid sidusad ja need peavad olema sidusad ka teiste poliitikatega, millest me räägime mitte ainult äh, meie komisjonides, vaid ka teistes komisjonides, näiteks äh, audiovisuaalmeediat, teenuste direktiiv, direktiiv e, e-kaubandus ja nii edasi me peame aru saama, et kultuuri- ja loomemajandus on meie praeguses väärtuste ahelas eluliselt oluline ja me peame tagama võrdsed võimalused kõigile eh, osapooltele, tagades nende õigused ja ka kohustused eh, ja tegema seda õiglastel alustel. ja see ühtib ka sellega, mida juba härra Morgan on öelnud, mis puudutab ajakava, siis variraportööride kohtumine toimub selleks, et lahendada võimalikud probleemid kompromissettepanekutega, see toimub teisipäeval, kahekümne viiendal oktoobril Strasbourgis. Sekretär-, sekretäriaat saadab välja ka hääletusnimekirjad ja eraldi ja osade kaupa hääletuse taotluste tähtaeg on seitsmes november, lõplik hääletusnimekiri saadetakse välja enne hääletamist, komisjonis kümnendal novembril hääletamine toimub see oli siis menetlus, suur tänu teile kõigile, tänan ka komisjoni esindajaid ja sekretariaati ning mm, komisjon, mõlema komisjoni liikmeid, suur tänu, et sain ka sõna. kallid kolleegid, tegemist oli tõesti väga põneva aruteluga, see oli väga huvitav, suur tänu teile, proua Peres, et te andsite oma väga huvitava panuse sellesse arutellu. proua Peres, M-tervise koosolek algab meil kümne minuti pärast siinsamas ruumis. Ter-, tervis võib vahel olla ka kultuurist äh, olulisem, tahtsin lihtsalt seda teile öelda. proua Peres küll lahkub saalist aga mis puudutab õiguskomisjoni, kolmeteistkümnendal nad hääletasid, Silvia juba ütles, ja täiskogul ilmselt hääletame seda küsimust detsembris. nii palju siis tuleviku kohta, suur tänu teile kõigile, meie järgmine koosolek on neljapäeval, kümnendal novembril, meie äh, komisjoni koosolek siis. suur tänu teile selle põneva arutelu eest, kallid kolleegid ITRE komisjonist, aga mitte ainult ka ITRE-st, vaid äh, kultuurikomisjonist, ka teie olete kutsutud M-tervise teemalisele ähm, äh, koosolekule koos ENVI komisjoniga, see algab kümne minuti pärast. olete teretulnud, suur tänu!